Dear colleagues, we, we only have a limited time for vote. kolleegid, meil on ainult piiratud aeg ette nähtud hääletamiseks. Äh, meil on liikmetel kohtumised, äh, kolmepoolsed, äh, palun teeme kiiresti. okei, okei, colleagues, settle down, thank you. kolleegid, palun vaikust päevakorra vastuvõtmine, kui vastuväiteid ei ole, on päevakord vastu võetud äh, ja saame kohe jätkata ainsa sisulise päevakorrapunktiga, ehk siis Euroopa Prokuratuuri äh, ametikoha hääletus. eile komisjoni koosolekul leppisime kokku, et hääletame täna. Äh, räägin natukene hääletuse menetlusest. räägiksingi sellest nüüd kolleegid kokku lepitud menetlus on koordineerit-, koordinaatorite poolt kokku lepitud tulenevalt artiklist neliteist äh, määrused kaks tuhat seitseteist murd üheksateist kolmkümmend üheksa seitsmeks aastaks äh, valitakse äh, ametisse Euroopa peaprokurör. ma, ma tean, et inimesed arutavad, kuidas hääletada, ma saan sellest aru, aga palun kuulake ka mind ja kuulake hoolikalt. hääletus toimub järgnevalt, nagu te teate, kahekümne esimesest veebruarist äh, kirjas äh, palus president Tajani äh, koostada kandidaatide nimekirja, otsustati, et hääletatakse paberil salajase hääletuse kaudu. Teie ees on hääletussedel jagatakse laiali neid parasjagu. kuna me ei saa hääletada elektrooniliselt, siis äh, kasutame hääletussedeleid. meenutaksin teile, et äh, hääletus on saja, salajane tulenevalt kodukorra eeskirjast sada kaheksakümmend kaheksa ja sada kaheksakümmend üks kaks kuni neli liiget äh, val-, äh, loe, loevad äh, üle hääled. mina soovitaks, teeksin ettepaneku kolm häältelugejat valida, teeme seda kohe praegu, kas on vabatahtlikke? proua Sargentini ja proua Metsala on juba vabatahtlikult ennast üles andnud. proua Makovei kas soovite? kõik soovivad. mina arvasin, et keegi ei sooviks, aga tuleb välja, et kõik soovivad. kuidas me seda siis nüüd teeme? kas ma panen silmad kinni, proua Makovei, teie tõstsite esimesega käe, esimesena käe, teie, proua Grapini, teisena. neli häältelugejat meil on, proua Grapini, proua Makovei, proua Sargentini ja proua Metsala soovin teile jõudu. kolleegid, palun kuulake äh, kandidaatide nimed tähestiku järjekorras Jean-Francois Bonnet, Laura Conchita Kövesi ja Andres Ritter. sedelil on äh, kõik kolm nime, neid jagatakse praegu laiali, vaadake, et te kindlasti oma hääletussedeli kätte saate, kui te hääletate ja see on väga tähtis, palun kuulake, ainult ühe kandidaadi poolt saate hääletada märkige ristike õige, õige kandidaadi juurde, keda soovite valida, ristike. kui on märgistatud rohkem kui üks kandidaat, siis on hääletussedel kehtetu. palun hääletage ainult ühe kandidaadi poolt. sedelid, kus on rohkem kui üks nimi märgitud, on kehtetud. palun äh, pange saali töötajate juures asuvasse kasti oma hääletussedel, kui olete oma valiku teinud kutsun iga liikme siia, siis saate äh, oma hääletussedeli kasti lasta ja kas siis ruumist lahkuda või tagasi oma kohale pöörduda. sedasi on kõige tõhusam hääletust läbi viia. ja ma mainiksin ka seda, et hääletada saavad ainult libekomisjoni liikmed või asendusliikmed. erand on tehtud äh, asendusliikmetele, kes ei ole libekomisjoni liikmed, ainult enne seda, kui nad tulenevalt kodukorra eeskirjast kak-, äh, artiklist kakssada on äh, juba äh, oma nime üles andnud ja registreeritud, seda on nad juba teinud, kõik on väga läbipaistev, kuna kutsun kõik nimeliselt siia. tulemused anname teada siis, kui kõik hääled on loetud, tähestik on sellises järjestikus olete, järjestuses alates tähest A, kutsume kõik liikmed ükshaaval siia, hääled hääletus algab nüüd ja kutsun esimese inimese siia. kas enne seda on kellelgi küsimusi või muresid või kommentaare? teeme kõigepealt väikese pausi, kuna nimekiri muutub neli häältelugejat loo-, hääletavad kõige viimasena, proua Sargentini, palun äh, asuge postile. Teie hääletate lõpus. teeme väikese pausi lihtsalt selleks, et pinget natukene kruvida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 okay, colleagues, I am now going to announce the kolleegid, ma hakkan nüüd nimesid välja hõikama tähestikulises järjekorras. põhil, tähendab äh, tähestiku järjekorras on siis täisliikmed, mitte ka asendusliikmed. härra Adamov, keda asendab härra Bussoi? Is he here? Sorry, this... kas ta on kohal? see kõik on siin väga dramaatiline. okei okay., okei okay,, Martina Anderson, please. Martina Anderson. kas Martina on kohal? teda ei ole kohal. Gerard Patton ei ole kohal. Heinz Becker, jumal tänatud, tema on kohal. The great moment suur hetk ja Monika Benovat asendab äh, kolleeg Popa. Then we have uh, Malin Bjork. proua Björk. kas Malin Björk on kohal? hästi. Michal Booni. Katariina Džinitši Daniel Daltonit asendab härra Temešale. Desmaker. härra Temesmaeker. härra Temesmaeker asendab Daniel Daltonit ja Regina Tatit asendab kolleeg Lavril, Lavrijõe. härra Dias de Mera, kas ta on kohal? Frank Engel. härra Dias de Mera, te ei asenda keegi või kas teame, kes? ah, ah muidugi härra Dias de Merat asendab proua Kressle, muidugi. vabandan. Frank Engelit asendab Herun Lenaers. Cornelia Ernsti asendab härra Omar G Tanja Fajoni asendab proua Krapini, kes aitab hääli lugeda, aga te võite ka hääletada. Laura Ferrara ei ole kohal. Raymond Finchi ei ole kohal. Romeo Franz. Murson. Uh, Kinga Gals replaced by. Kinga Kalli asendab kolleeg Muresan Anna Komest asendab kolleeg Maamikins. Then Natalie Griesbeck, please. Natalie Griesbeck. Sylvie Guillaume. Jussi Halla-Ahot asendab äh, härra Päkit teen aeglasemalt, sest äh, häältelugejad paluvad aeglasemalt teha. nii et teen aeglasemalt. vabandust, kolleegid, äh, tuleb ka allkiri anda, sellepärast läheb aega Monika Holmeier, please. Monika Holmeier, palun järgmisena. Uh, Mr Halahaho. Halaho, jah. and then Monica Holmeyer, then Monika Hoolmeier ja Price Hortefeux. And then Felice Huismanova, please. Felice Huismanova. kas proua Huismanova on kohal, ei ole. Sophie Intvelt. Sophie Intvelt.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 is. Did you have just Minova? We have no change. Sorry, just, just to check um.... lihtsalt, et kontrollida, kas te, ma ei tea, kelle nimel sa hääletad, proua Hjusmenovat asendad? hästi Costa. Okay, replacing Barbara Kudritska. Barbara Kudritskat äh, asendab äh, proua Pitera. Cecil Kienge. Mr. And replacing ning äh, pro-, härra Lopes Aguilari asendab proua Garcia Perez. Äh, ja edasi. Monika Makovei saab hääletada nüüd. palun no,. nii on lihtsam, lihtsalt hääleta, aitäh okei okay,, and then Mrs Valian, please. proua Võlean, palun, kes asendab Barbara Mateerat. And Roberta Metsola, please. Roberta Metsola. and replacing Louis Michel, um, uh, Gerard Depré. Gerard Depré asendab Louis Michel'i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 proua Mussolini asendaja, kas äkki Rahvapartei oskab mind aidata, et kes teda siis hääletab? kes asendab proua Mussolinit? härra Marinescu, ah soo. vabandust, härra Marinescu, vabandust, jah. aitäh, härra Marinescu järgmisena Joosef Nagi. Mr Albrecht. härra Albrecht. Replacing Peter Niedermüller is. Peeter Niedermüllerit asendab Silvi Yvonne Kaufmann, palun. Mrs. Mrs. Hanna? Yes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 Soraya Posti asendab äh, Emil Pavel. And then uh, Judith. Judith Sargentini võib hääletada nüüd, palun. Giancarlo Scotta. teda ei ole kohal Birgit Sippel. Branislav. Branislav Škripek. teda ka ei ole kohal. Tšaba Šogor Uh, replacing härra Staniševi asendaja, härra Tomaševski. Helga Stevens, palun järgmisena, Helga. Valdemar Tomaševski. Valdemar Tomaševski hästi. Traian Ungureanu, palun. Un-, härra Ungureanu, palun. Poodil Valero. Marie-Christine Vergea Harald Vilimski. Udo Voigt. Joosef Weidenholzerit äh, asendab Judith Köten-Daling. Cecilia Wikströmi asendab Peeter Ježek Kristiina Vinberg, palun järgmisena. Tomasz Ždehovski, palun järgmisena and uh, Mr Zilstra. härra Zilstra, palun. Two missing, yeah. And uh, finally, colleagues, uh, what... ja lõpetuseks üks kolleeg, kes uh, vahele jäi, Barbara Spinelli, kes asendab Malin Björki ja ka mina pean hääletama. Have all tellers voted? May I ask if all tellers have voted? kas kõik häältelugejad on ka hääletanud? suur tänu teile, kolleegid, aitäh! kõik on hääletanud ja nüüd loeme hääled ära, selleks ajaks peatame koosoleku. katsume hääled võimalikult kiiresti kokku lugeda ja te kõik olete oodatud tagasi siis, kui hõikame välja numbrid. nii et natukeseks ajaks peatame koosoleku ma ei tea, kaua see aega võtab. me loeme hääled kokku, te võite ka kohale jääda, nii lihtsalt oodake või väikse pausi teha Um, hästi, kolleegid, kui te olete valmis, siis võime välja kuulutada tulemuse. kuna vahepeal uuesti hääled, hääletasime, siis meil oli viiskümmend hääletajat, nelikümmend üheksa häält andi, üks oli tühisedel ja tulemus on järgmine. Jean-Francois Bernet kakskümmend, kakskümmend kaks, äh, Andrea Rist-, Richter üks hääl ja Laura Genesi kakskümmend kuus. sellega me edastame siis juhatusele tulemuse ja lisame ka proua Kressle kirja ning äh, jätkame nüüd läbirääkimisi nõukoguga selleks, et jõuda kokkuleppele äh, siis äh, Euroopa prokuratuuri ühiskohtu osas. aitäh tulemast, sellest oli palju kasu. järgmine kohtumine toimub üheteistkümnendal märtsil